The... tere tulemast kõigile meie järgmise päevakorrapunkti arutamise äh, alustamise juurde ja see puudutab siis võimaliku Euroopa demokraatia sihtkapitali äh, loomise kohta, see on väga oluline teema Euroopa Parlamendi jaoks, väga kõhkleva iseloomuga pealkiri on talle sealjuures antud seda küsimust on korduvalt arutatud ning kõik need arutelud eh, on toimunud näiteks Poola välisministri Šikovskiga, me esitasime omapoolseid kahtlusi eh, nõukogu poolse esialgse seisukoha kohta, me eh, tõesti tunneme huvi selle vastu, et oleks efektiivne, paindlik Eh, eh, sihtkapital, mis toetaks demokraatlikku arengut, me näeme igapäevasest, et seda on vaja. me kuulsime oma kuulamisel kahelt saat-, saadikult, kui olulisi on meil esi-, esid siin tulevane saadik eh, Sudaani, tulevane saadik demokraatlik, Kongo demokraatliku see vabariiki ja need on kõigest kaks äh, riiki, kuid äh, ma arvan, et neid riike on veel teisigi, kus selline sihtkapital saaks väga palju ära teha. meie raportöör on härra Lambsdorff, äh, tema on praegu juba siin, ta on esimene, tema on esimees siis, kui mina pean ära minema, meil on siin kohal ka variraportöörid, erinevad eksperdid ja Eh, samuti eh, Poola aseminister Donovski, kes samuti soovib sõna võtta. ma palun, et te räägiks võimalikult täpselt, võimalikult lühidalt, sest eh, meil ei ole enam eriti palju aega, kuid loodetavasti toimub huvitav arutelu, enne kui me lahkume. tahaksin tervitada proua Žilevskat. Teile on sõna um, it's... suur tänu teile, minu jaoks on väga suur rõõm eh, sellel teemal eh, siin eh, rääkida, nagu te teate, nagu te teate, meie lõunanaabrite juures on toimunud suured muutused ning väljakutsed meie idanaabrite juures on endiselt suured ning kõrge esindaja esitas Eh, üleskutse eh, uueks reageerimisvahendiks eh, oma, selleks, et oma naabrite juures toimuvate muutustega kohaneda. suured muudatused naabr-, naabrite seas on oluline osa sellest kommunikeest. välisasjade nõukogu on seda ettepanekut toetanud oma järeldustes, mis esitati kahekümnendal juunil ja möödunud nädalal eh, eh, esitatud järelduses eh, kinnitas Välisasjade Nõukogu oma toetust Euroopa, ehm, Euroopa demokraatlik ja sihtkapitali loomise kohta ja kutsus üles selle kiireks väljatöötamiseks. praegu valmistatakse ette deklaratsiooni, mis peaks hõlmama Euroopa demokraatliku sihtkapitali põhielemente ning ettepaneku aluseid on äh, arutatud komisjoni teenistustega, erinevate üksustega Euroopa Parlamendis, äh, seda on arutatud Inimõiguste Alamkomisjonis, TVS ja AFETis. Äh, samuti oleme konsulteerinud mõttekodadega, kodanikuühiskonna esindajatega ning samuti ka erinevate poliitiliste ühendustega, seda eriti viimastel nädalatel. meie üldine eesmärk on olnud välja töötada selge lisandväärtusega instrument, mis täiendaks olemasolevaid äh, instrumente ja poliitikavahendeid, eriti puudutab see siis äh, Euroopa naabruspoliitikat äh, ja siis kahe tuhande üheksanda aasta novembri otsuste toetusvahend. sihtkapital tegeleb eelkõige naaberriikidega, kuid eh, samuti ei tohi välja jätta võimalust, eh, et tulevikus eh, ta toetab muutusprotsesse ja poliitilisi väljakutseid teistes geograafilistes piirkondades. see sihtkapitali mandaat on väga selgepiiriline ja eelkõige on tema eesmärgiks toetada äh, sotsiaalseid majand-, eh, eh, sotsiaalseid poliitilisi liikumisi, noorte liikumisi, poliitilisi ja sotsiaalseid eh, tegijaid, kes on osalised poliitilistes muudatustes, kes rahumeelselt võitlevad demokraatia kehtestamises oma koduriikides. nii et eesmärgiks on demokraatliku ruumi loomine üleminekuperioodi vältel. Need on võtmeelemendid, kus sihtkapital saab tõesti oma mõju avaldada ja sihtkapital peaks äh, tegutsema nagu e-, eraettevõte, mittetulundusühing, ta võtab vastu oma otsused iseseisvalt, samuti puudutab see kõiki finantseerimisküsimusi. ideaalselt peaks äh, ta toimuma, toimima iseseisvalt liikmesriikidest ja institutsioonidest, tema eesmärgiks äh, on võtta kiirelt vastu otsuseid ja võimalikult paindlikult see on oluline element selle sihtkapitali töö juures ning eesmärgiks äh, on ähm, täita äh, see suur puudujääk ja vajakajäämine, mis praeguste, äh, mis praegusi olemasolevaid instrumente iseloomustab, see oleks tema põhiline lisandväärtus. lisaks sellele Euroopa Liidu institutsioonid, eriti Euroopa Parlament, on kaasatud sihtkapitali ähm, juhtorgani töösse ja kontrollib selle tegevust lihtkapital ähm, tegutseb koostöös äh, äh, näiteks poliitiliste fondidega ning kodanikuühiskonna esindajatega, äh, et saada kasu nende kogemusest koha peal ja kahtlemata sellest, et mitte tegevust dubleerida. sihtkapital äh, Äh, paneb paika finantsreeglid ja lepingulised reeglid äh, ning samuti üritatakse leida tasakaal ühest küljest ähm, tagada äh, hea finantsjuhtimine, läbipaistvus, hea raamatupidamine, efektiivsus, paindlikkus ning samuti ka rahastamise kiire võimaldamine. oluline, on oluline ka see, et Euroopa eh, finantsperspektiividest peetakse kinni. Eh, sihtkapitali toetaks Euroopa Liidu liikmesriikide ja Euroopa instituut, eh, e-, eelarvepanused. liikmesriigid peavad kokku leppima eesmärkides, mandaadis ja põhitegutsemise motiivides. teised tehnilised detailid tuleks paika panna pisut hiljem läbi töörühma, mis tegutsema hakkab, me leiame, et Euroopa Parlamenti peaks kindlasti sellesse töösse kaasama. me ootan huviga teie rea-, reageeringuid, kommentaare ja mõtteid, mul on väga hea meel teile teatada, et härra Popovski eh, tuleb kohale umbes kell kaksteist ja mul on kindlasti hea meel ka eh, teie küsimustele vastata, aitäh! suur tänu teile, teie eh, selgesõnalise lühikese ettekande eest ja nüüd ma tahaksin anda sõna härra Stanovskile, et ta omakorda sõna võtab. Thank you very much, thank you for the invitation. suur tänu teie küllakutse eest. suur tänu selle võimaluse eest arutada teiega demokraatiat ja demokraatia toetamist, toetamist Euroopas. kui me mõtleme Poolast Euroopast, siis me leiame, et Euroopa on demokraatia allikas Euroopa on selline koht, kus äh, demokraatia alguse sai ja arvatavasti ei ole paremat kohta äh, arutamaks, kuidas demokraatiat on võimalik äh, toetada, ei ole paremat kohta kui Euroopa Parlament selleks, mis on ühismõtte ja arutelude sünnikohaks Euroopas. loomulikult praegusel ajahetkel Poola eesistumise ajal Euroopa Nõukogus me näeme, et meil on vaja eh, innovaatilisi lahendusi ja innovaatilisi vahendeid, kui me eh, räägime eh, majandusküsimustes ja ka siis, kui me räägime oma välissuhetest naaberriikidega, kui me räägime me Eh, oma suhetest kaugemate riikidega. Euroopa sihtkapitali mõte eh, oli kõne all juba viimased pool aastat. Eh, selle kohta esitati palju kommentaare, toetust, ettepanekuid ja neid tuli liikmesriikidest ja samas ka Euroopa institutsioonidest, kus arutati mm, milline võimalus äh, oleks äh, kõige parem selleks, et garanteerida lisandväärtus. Euroopa äh, demokraatia sihtkapitali eesmärgiks on lisandväärtuse tekitamine meie välissuhetele, aidata neid, kes soovivad liikuda demokraatia suunas, aidata neid, kes üritavad saada rohkem võimalusi äh, selleks, et äh, ise otsustada. kui me räägime Euroopa sihtkapitalist, demokraatia sihtkapitalist, siis peame muidugi mõtlema Araabia kevadele ja Põhja-Aafrikale. minu jaoks äh, on suur au äh, samas siin olla Vlad Vjelitška ka ühel ajal, ta on minu hea sõber, tema äh, on aastakümneid töötanud Valgevenes selle nimel, et et äh, luua suhteid Valgevene ja Poola demokraatide vahel. meil on vaja seda sihtkapitali kasutada äh, lõunas, äh, meist lõunas, samuti idas ja ka sellistes kohtades nagu Birma. kahtlemata see pole meie esmane prioriteet, kuid me näeme selgelt, on olemas selliseid piirkondi nagu näiteks Birma, Eh, kus eh, on vaja demokraatiale anda suuremaid võimalusi. nagu eh, kogu eesistumise aja vältel võin praegu öelda, et Poola on nii Euroopa-meelne, kui see vähegi võimalik on. see tähendab seda, et me üritaksime kaasata liikmesriike ja ka institutsioone. ei ole vähimatki kahtlust, et Euroopa Parlamendi eriline roll, nagu ka meie välisteenistused äh, on äh, asendamatult vajalikud selle algatuse edukaks elluviimiseks. nagu siin seda juba öeldud on, see äh, vahend peaks olema kiire, paindlik, efektiivne ning peaks aitama garanteerida pluralismi ja arutelu erinevates riikides, erinevates ühiskondades Äh, kus praegusel hetkel ei äh, ole vabadust, äh, kus pluralismi ei eksisteeri. oli väga oluline väga oluline arutada seda küsimust Musanis kõrgetasemelisel kohtumisel, tegelesime, rääkisime läbi uute eh, doonorriikidega nagu Hiina ja India, nagu Brasiilia. Nemad mõtlesid, milline peaks nende roll olema. kuidas peaks nemad osalema eh, enda peale rohkem vastutust, kuidas äh, koostööd teha meie partneritega eh, naaberpiirkondades ja üle kogu maailma. põhi, inimõigused on meie kõigi jaoks ühised. peame garanteerima toetust kõigile neile poliitilistele liikumistele ja kõigile neile poliitilistele tegijatele, kes toetavad eh, pluralismi, kes toetavad demokraatiat ning kes on valmis koostööd tegema ja üles ehitama demokraatlikke eh, valikuid oma kogukondade jaoks. see on üks põhjus, miks me eh, toetame Euroopa Sihtkapitali demokraatliku sihtkapitali loomist. me leiame, et see peaks olema ühisine algatus nii institutsioonide kui ka liikmesriikide poolt. suur tänu teile! suur tänu, minister, mul on väga hea meel selle üle, et äh, te toetate Euroopa Parlamendi lähenemist ja äh, on väga hea, et te demokraatlikult valitud parlament saab ühishuvide nimel tööd tegema. nüüd ma annaksin sõna härra Vjalitškale, kes, äh, kes on rahvusvahelise konsortsiumi Euro-Belarusi esimees, palun, teil on sõna. Thank you very much. suur tänu teile. kõigepealt äh, ma räägin äh, Euroopa Demokraatide Sihtkapitali eest, kuid kõigepealt ma tahaksin teid tänada äh, kutse eest ja, ja alustaksin oma äh, kõnet selgitades Valgevene tausta ja seda, mis toimub poliitilises äh, Ähm, mis toimub poliitilises mõttes praegusel hetkel äh, Valgevenes äh, ja mida oleks võimalik teha selleks, et toetada kodanikuühiskonda ja demokraatiat, sest väga palju tegevused tegelikult ei toimi koha peal. kui me mõtleme Euroopa demokraatia sihtkapitali peale, siis äh, me saame sellest nii aru, et kahe tuhande kümnenda aastast detsembrist alates toimunud arengud Valgevenes äh, Ehm, toimus, toimusid muutused, mis tõid kaasa nii-öelda ehm, vaikiva kodusõja ehk siis ehm, ühiskond on väga lõhestunud. teiseks piiratakse kodanike vabadusi, inimõigusi. peaks olla, võiks olla Need võiks olla äh, siis äh, näiteid selle kohta, kuidas kasutada rahvusvahelist rahastamist. võiks olla näiteid selle kohta, milliseid samme võivad astuda kodanikud selleks, et äh, et demokraatlikud mehhanismid tööle saada ja tegelikult selle kõigega võib seotud olla kriminaalvastutus. kolmas küsimus puudutab iseseisvaid tegutsejaid Valgevenes ka poliitika valdkonnas, kirjanikud, filosoofid, blogijad ja nii edasi. Nemad on kõige olulisem osa kodanikuühiskonnast praegusel hetkel Valgevenes, sest ühiskond on väga killustatud, kus kõik see, mis ei toimu, käi riigiaparatuuri alla, võiks olla nimetatud kodanikuühiskonnaks Eh, samas on eh, meie kodanikuühiskonnal tava, tavakodanikuni väga raske jõuda. ning teine nõrkus on seotud eh, koordineerimise ja koostöö puudu, koostöö puudusega kahe olulise valdkonna vahel, kodanikuühiskonna ja poliitikute vahel. on äh, üritatud usaldust tugevdada, kuid tegelikult äh, ollakse tulemustest veel väga kaugel. ning äh, mis puudutab veel vahendeid, siis ainult rahvusvahelist äh, rahastamist on võimalik taotleda selleks, et demokraatiast võidelda Valgevenes, sest riigisiseselt ei ole olemas vahendeid, mis, mida saaks sellise töö tegemiseks ära kasutada. Euroopa rahastamine kasvas viimastel aastatel Eh, on kasvanud, kuid samas ei ole väga palju veel tehtud eh, ära. Eh, väga palju on veel teha, praegusel hetkel ei ole rahastamist olnud piisavalt ning viimastel aastatel on väga positiivselt toiminud idapartnerluse algatus, see on toonud neid lähemale kodanikuühiskonnale ning see on tekitanud usu, et midagi on võimalik muuta ning see eh, on tekitanud ka suhteid Euroopa eh, institutsioonidega, eriti Kodanikuühiskonna Foorumiga. nii et selles suhtes see, eh, mida me soovime Euroopa demokraatia sihtkapitalist, me leiame, et positiivne on see, et rõhutakse eriti just demokratiseerimisküsimustele, sest väga palju väga paljud sellised, senised vahendid äh, toimuvad äh, ülevalt alla, kuid äh, praegusel hetkel sihtkapital peaks hakkama tegelema demokraatlike väärtustega kaitsmisega laiemal tasandil. teiseks, Euroopa Demokraatia Sihtkapitali eesmärgiks on toetada innovatsiooni, kuid mitte otsida standardlahendusi sellised riigid nagu Valgevene vajavad innovatiivseid lahendusi, lahendusi. sihtkapital äh, saab äh, oma panuse anda ning kolmandaks äh, kiire ja iseseisev tegutseja, mis ei ole takistatud bürokraatlike sammude kohustusega Eh, mis saab vabalt tegutseda, see on meie jaoks suur lisandväärtust ning lisaks, see on muidugi lisaks teistele Euroopas juba toimivatele mehhanismidele ning veel üks küsimus, mis meie jaoks on meeldiv, eh, nimelt eh, sihtkapitali mõte on see, et ta pöörab rohkem tähelepanu sisemistele tegutsejatele, sest ainult, äh, sest tahetakse teha äh, tööd koha peal, äh, sest ainult need, kes koha peal tegutsevad, saavad tegelikult võidelda. millised väljakutsed on meie ees? rohkem toetust, rohkem toetust demokraatiale ei tähenda mingisugusest, äh, mingisugust äh, otsest liikumist demokraatia suunas, vaid see tähendab pigem toetust edasiliikumisele. see on suur väljakutse ning teiseks, äh, kui me räägime sellest, et tuleb toetada demokraatlikke jõudusid, siis kes need jõud sellised on? kuidas neid võimalik oleks tegelikult identifitseerida, millist toetust nad tegelikult vajavad ja kuidas seda, seda Eh, suunata nii, et oleks võimalik toetada demokraat- eh, eest võitlejaid koha peal. Eh, minu meelest viimase aasta jooksul oli väga selgelt näha sellistel puhkudel nagu Alice Viljatski juhtum, oli selgelt näha, et mida teha julgeoleku läbipaistvusküsimustega, sest meid huvitab need, kes vajavad äh, sihtkapitali toetust, et nad saaks seda turvaliselt äh, kasutada, on õnnetuseks äh, tihti nii, et me ei saa kindlad olla selles, et see julgeolek kaitstus ka olemas on, sest igasugused demokraatlikud reeglid, mis Euroopas kehtivad, meil ei kehti. kuigi Valgevenes on jõudusid, kes sooviks, et nad kehtiksid. nii et selle eh, eh, konkreetse väljakutse jaoks eh, peaks lahendusi leidma. mis võiks olla nüüd abiks meie seisukohast vaadates, siis võiksin esile tuua neli aspekti, millest üks puudutab struktuurilise dialoogi põhimõtteid ning oma tegevuse koordineerimine kohalike, kohalike üksustega koha peal mis puudut-, see puudutab ka rakendamist ja hindamist. ma arvan, et sihtkapital oleks palju tugevam ja otstarbepärasem, kui hindamine toimuks ähm, regulaarselt ja kui äh, kohapealseid tegu-, tegijaid ei peetaks ainult abisaajateks. teiseks on oluline paika panna kriteeriumid, äh, mille alusel toetust jagatakse olukorras, äh, kus sellise ja olukorrad, kus sellise toetuse jagamine on laialik, äh, toetus äh, peaks tähendama seda, et ei tekiks võitlust ega kaklust toetuse pärast, seda on väga raske ära hoida. me nägime selliseid juhtumeid idapartnerlus see arendamise ajal Valge, Venemaal äh, äh, on olukord kodanikuühiskonna ja poliitikaliste ringkondade vahel väga keeruline ning näiteks Armeenias tekkis äh, tegelik konkurents erinevate kodanikuõigusüksuste vahel. ning kolmandaks ma sooviksin rääkida mõttest, mis esitati septembris. minule meeldis see mõte kolmest sambast väga Eh, sihtkapitalisiseselt, eh, mis tähendab eh, siis riikides enne ülemineku aega, ülemineku ajal ja pärast ülemineku aega olukorrad on ju erinevad ning see peaks võib-olla toetuse jagamise suunata pisut, peaks suunata selle pisut konkreetsemalt ühe perioodi peale ning äh, kuidas äh, osaleda, äh, kas osaleda konsultatsioonides, nõustamisel või milline üksus peaks see olema, kas eksperdi nõukogu reageerimisgrupp või midagi muud, igatahes on see väga oluline et oleks äh, selline institutsionaalne element äh, samuti lisatud. The... suur tänu nende raskete küsimuste eest meile olete esitanud ja teie ettepanekute eest ja loomulikult äh, suur tänu parlamendi ja parlamendi poolt teie tähtsale eest. avatud ühiskonna institutsiooni ja, ähm, äh, esindaja Jacqueline, palun, saab sõna suur tänu, Euroopa Parlamendi liikmed. suur tänu selle võimaluse eest teie komisjoni poole pöörduda. mõningad minu sõnavõtu äh, elemendid on juba, juba ära räägitud, äh, nii et ma teen, katsun lühidalt teha meie organisatsioonil on kolmkümmend aastat kogemusi äh, kodanikuühiskonna toetamisel üle seitsmekümnes äh, riigis ja meie toetame kohalike organisatsioonide pingutusi demokraatlikutes äh, protsessides ja prots-, ja tegevuses osalemises. meie, meilt küsiti, kuidas lisandväärtust lisada ja eelkõnelejad on siin sellele viidanud, tegemist on valdkonnaga, kus on palju tegijaid, Euroopa institutsioonid äh, juba tegutsevad erinevate instrumentide valdkonnas demokraatia tugevdamiseks, inimõiguste tugevdamiseks ja, ja kuidas siis peaks see Euroopa Demokraatia Sihtkapital äh, olukorda parandama. meie äh, toetame Euroopa Demokraatia Sihtkapitali sellepärast et see võimaldab muuta Euroopa Liidu toetuse paindlikumaks, nii et see vastaks nende kohalike äh, tegijate vajadustele, kes demokraatia tugevdamise nimel tööd teevad. mul on äh, viis põhimõtet, äh, mida Euroopa Demokraatia Sihtkapital peaks jälgima, kõigepealt tuleb äh, reageerida kohalikele vajadustele ja kohalikele ülesannetele. see alt üles lähenemine, mis praegust, millest praeguse, praeguste toetusvahendite puhul puudu jääb, on iseäranis oluline ähm, Lähis-Ida, Põhja-Aafrika piirkonnas esitatakse põhjendatult äh, küsimusi äh, välisabi rolli kohta, kuivõrd on erinevaid delikaatseid valdkondi mitte ainult äh, ei puuduta see äh, valitsuse vägesid, vaid puudutab ka kodanikke, äh, kodanikuorganisatsiooni, kes mäletavad Euroopa Liidu toetust varasemale režiimile. Euroopa toetus ei tohi seada ohtu kohalike organisatsioonide legitiimsuse, kes peavad tegutsema Euroopa Liiduga koostöös. Euroopa Demokraatia Sihtkapital peab ühelt poolt olema strateegiline, nagu raportöör oma raporti projektis on öelnud, ja kuulama ära kohapealsed arvamused, näiteks võib teha avatud ettepanekute vooru ja see võimaldab Euroopa Demokraatia Sihtkapitali põhjalikumalt rakendada, selle asemel, et siis Euroopas, Brüsselist otsustatakse, mida tehakse, nii nagu praeguste vahendite puhul ja siis äh, toetada erinevaid äh, tegijaid, kes poliitilist äh, muutust toetavad. minevikus on kõige tugevamad hääled süsteemi muutmiseks tulnud väljastpoolt, aga samuti ka seestpoolt. niisiis mitte ainult blogikirjutajad, vaid ka ametiühingud, kes samuti on olnud uue liikumise algatajateks. noored liikujad, muutuste edendajad, ametiühingud ja nii edasi ja nii edasi, kes praegustest äh, vahenditest kasu ei saa. Euroopa Demokraatia Sihtasutus äh, võiks pakkuda stipendiumeid, võimaldada dissidentidele Euroopa Liitu õppima tulla, osalema demokraatlikes protsessides, võiks olla selline dissidentide toetamise vahend, samuti meediatoetus äh, diasporaa toetamine, erinevate mõtterühmituste toetamine, mis äh, toetavad õiges suunas. Euroopa Demokraatia Sihtasutus peaks olema erapoolik. me tahame toetada arenevat demokraatlikku süsteemi ja demokraatia kultuuri, mitte ei tahaks me toetada neid võitjaid. me ei tohiks ideoloogilisi ja äh, liitlasi äh, leida, ükskõik, kas need on siis reaalsed või ettekujutatud ja toetus peaks olema mitte kedagi diskrimineeriv. kui Euroopa Liit viimastel aastatel oleks toetanud mingisugust konkreetset erakonda, äh, Egiptuses ja, ja see erakond oleks valimistel kaotajaks jäänud, oleks see olnud katastroof. niisiis, organisatsiooniline struktuur vajab teatavaid turvameetmeid, äh, näiteks mm, nõukogu vahetumine meie äh, avatud äh, organisatsioon, äh, avatud ühiskonna organisatsioon on kaitsnud seda vahendit, et ei tekiks mingisugust huvide konflikti ning et otsuste langetamisprotsess ja toetuste jagamise protsess oleks võimalikult objektiivne ja neljandaks on oluline pöörata piisavalt tähelepanu sellele üleminekufaasile ja Euroopa Demokraatia Sihtasutusel võiks olla sekretäriaat, kes teeks täitevkomisjoniga koostööd ning kes tunneks piirkonda, oskaks esitada õigeid küsimusi ja tuvastada ära õigeid ettepanekuid. me kuulsime eelkõnelejat rääkima see kolmand, kolmest sambast erineva üleminekufaasi osade jooksul kas on selline Äh, kas tegemist on Venemaa sarnase olukorraga või, äh, või hoopis äh, Valgevene sarnase olukorraga või tegemist on konfliktijärgse riigiga nagu Liibüa näiteks, millised on vajalikud sekkumismeetmed nende erinevate juhtude puhul? eelkõnelejad mainisid ka paindlikku riski valmidust, innovatiivsust. Need on omadussõnad, mida kodanikuühiskonna puhul ei kasutata eriti sageli kui äh, nad räägivad olemasolevatest Euroopa Liidu toetusvahenditest. kui olete nendega vestelnud, siis teate isegi, mida ma mõtlen. me tahaksime, et sihtkapital oleks esimese astme abivahend, mitte viimase astme abiandja. ja ma olen nõus siin raportööriga, et äh, see võib luua täiendavaid algatusi, partnerlussuhteid ja mida äh, võib edasi arendada teiste Euroopa Liidu instrumentide raames. demokraatia sihtasutus võib täiendada Äh, meie äh, inimõiguste äh, kaitsevahendi tegevust, aga Euroopa Demokraatia Sihtasutus peab olema institutsioonide käepikendus, aktivistid peavad tundma, et neid seostatakse Euroopa Liiduga, nad on assotsieerunud Euroopa Liiduga omamoodi, aga neid ei kontrollita Euroopa Liidust. see on väga oluline Äh, Euroopa Liidu äh, toetus demokraatia püüdlustele äh, sellistes tingimustes on väga oluline ja iseäranis pidades silmas neid režiimi. suur tänu selle kirjelduse eest, paistab olevat sellise imeinstitutsiooniga, ime sihtasutusega, sihtkapitaliga, aga loomulikult meie unistused võivad ju olla suured ja nüüd annan äh, meie koosoleku juhtimise äh, üle ja annan sõna härra Lambsdorffile, kes on meie komisjoni raportöör, seejärel saavad sõna variraportöörid ja teised austatud äh, liikmed ja loodetavasti meie arutelu saab olema kasulikud ja Poola ja Taani eesistuja võtavad kõiki meie soovitusi arvesse ja meil on võimalus toetada seda sihtkapitali, mis ei ole oluline mitte ainult teiste riikide jaoks, vaid ka Euroopa Liidu jaoks. härra Lambsdorff, palun. suur tänu. kõigepealt äh, tahaksin tänada meie külalisi. suur tänu, et te tulite, suur tänu, et osalete meie koosolekul. väga tore on kuulda nende inimeste arvamust, kes kohapeal tööd teevad. Äh, väga tore on kuulda, et nad tahavad toetada meie sihte kapitali ja aitavad meil eh, määratleda, mida me tulevikus saaksime paremini teha. Kosova Lidževska, Štanovski, Ulle Tševelitška ja Tšekihe. suur tänu teile kõigile, tahaksin tänada ka variraportööre, kes eh, on andnud oma panuse meie lähenemisele ja tahaksin tänada ka ka eh, komisjonide kolleege, arengukomisjoni kolleege ja naisküsimustega komisjoni kolleege, kes on esitanud oma arvamused selle raporti kohta ja meie jätkame koostööd nendega. jagan oma kommentaarid kolme ossa. kõigepealt tuletaksin teile meelde, miks me sellest instrumendist üldse räägime. ja teiseks minu soovituse põhielemendid ja kolmandaks Euroopa Parlamendi roll tulevases arengus ja demokraatia sihtkapitali kujundamises. kõigepealt, miks me sellest Euroopa demokraatia sihtkapitalist räägime, me oleme rääkinud äh, sellest, kui oluline on toetada äh, demokraatia poole püüdlejaid Araabia kevadega seoses, ma ei tahaks siin juba siin öeldud kord-, korrata, äh, et ja siin just eelkõneleja mainis, et meie instrumentide ja meie institutsioonide suut-, suutlikkust või suutmatust reageerida muutustele lõunapiirkonna naaberriikides äh, on seatud küsimärgi alla. ja seda, seetõttu on meil vaja mingisugust ebatavalisemat lahendust, mis aitaks usaldusväärsust suurendada äh, nendes piirkondades ja nende inimeste seas, kes võitlevad demokraatia nimel samuti on meil vaja midagi, äh, millel ei oleks selliseid piiranguid, nagu meie tänastel instrumentidel demokraatia, Euroopa demokraatia sihtasutust on meil vaja sellepärast, et me tahame reageerima, reageerida kiiremini, paindlikumalt ja me tahaksime, et selle kasutamine oleks vähem bürokraatlik. me ei taha midagi asendada, me ei taha ka ko korrata teiste instrumentide raames tehtavat tööd. iseäranis Euroopa inimõiguste toetamise instrument, me tahame teha koostööd tihedas koostöös ja meie arvates on äh, inimõiguste rahastamisvahendiga tehtud väga head koostööd ja me jätkame selle koo toetamist, aga tegemist on piiratud mandaadiga, instrumendiga, see on aeglane mandaat ja seda tuleb üle vaadata selleks, et ta oleks äh, kiirem, tõhusam aga Euroopa demokraatia kapital jääb siiski eraldi instrumendiks ja seda õigusega. me tahaksime selle vahendi abil toetada neid, keda erinevatel põhjustel teistest vahenditest ei ole toetatud ja kelle toetamine meie demokratiseerimise ülesannete täitmisel on äh, kindlasti oluline. ja vajadus selle järele on, nagu eelkõnelejad on öelnud minu soovituses on äh, põhielementideks, eh, põhielemendid järgmised. kõigepealt äh, sünergia ja olemasolevate rahastamisvahendite ja programmide täiendamine. sihtkapital peaks kontekstipõhist, paindlikku, õigeaegset ja alt üles suunatud abi osutama, võttes vajadusele kohalikud vajadused, samuti äh, võimaldama kiiret programmi koostamist, tegemist peaks olema ähm, ilma kohalike ametiteta ja kontoriteta äh, raha, ametiga. kuid äh, ekspertiis tuleb, peaks kogunema sekretäriaati ja, ja seetõttu äh, peaks äh, meie arvates olema Brüsselis, samuti tuleks osutada stipendiume nii inimestele kui ka organisatsioonidele ja vabaühendustele. sihtkapitali Äh, tegevusvaldkond on lai või, või toetajate valdkond, toetatavate valdkond on lai, poliitilised erakonnad, äh, äh, rohujuure tasandi organisatsioonid, blogijad, meediakanalid ja, ja nii edasi ja nii edasi. me ei tahaks mingisugust kaasrahastamist, partnerrahastamisnõudeid eeltingimusena sellele organisatsioonile sellele vahendile, struktuur on väga oluline, ma arvan, et tegemist on, seda saab korraldada nagu hübriidstruktuuri, ehk siis vahendid, milles on saavutatud õige tasakaal autonoomia ja aruandluskohustuse vahel. ma arvan, et see on oluline. ja see muudab Euroopa demokraatia sihtkapitali Äh, teistsuguseks teistest äh, vahenditest. ja lõpetuseks paar sõna ka Euroopa Parlamendi rolli kohta. ma usun, et see tasakaal, mida teile just kirjeldasin, on saavutatav siis, kui Euroopa Parlamenti kaasatatakse, kaasatakse. Euroopa öö, äh, öö, Liidu panus äh, eelarveliselt peaks vastama Euroopa Liidu finantseeskirjadele ja alluma läbivaatamise põhimõtetele. Euroopa Parlamendil peaks olema äh, järelevalve äh, võimalus seda mitte institutsioonilistel põhjustel vaid äh, seetõttu, et tegemist on demokraatlikult valitud äh, poliitikate, äh, poliitikuid koondava kojaga, kes teavad, milles demokraatia seisneb. seetõttu parlamendiliikmete kaasamine tule, nõukokku tulevikus aitaks tagada poliitilise tasakaalu ja see aitaks meil oma panuse teha ning aidata meil määratleda Euroopa demokraatliku sihtkapit-, demokraatia sihtkasutuse öö, olemust kuidas täpselt seda teha, seda tule, selle kallal tuleb veel töötada. parlamendi kaasamine äh, minu arvates äh, suurendab legitiimsust ja läbipaistvust äh, ja mul on väga hea meel, et Euroopa välisteenistus on täna öelnud, et Euroopa Parlament kaasatakse töögruppi, mis moodustatakse Euroopa ähm, ministrite nõukogu ja välistalituse parlamendi vahel Äh, parlament on valmis konstruktiivselt osalema äh, arutelus nii tulevikus kui ka täna äh, erinevate demokraatia sihtkapitali omapärade vahel, mis on meie tänase raporti üks eesmärke samuti. suur tänu ja nüüd annan sõna variraportööridele erinevatest fraktsioonidest. iga variraportöör saab sõna kaheks minutiks, juhendatakse mind siit ja kõigepealt meie kolleeg Rahvaparteist äh, ei saa siin kohal olla, nii et sõna saab Hans-Gerd äh, Pötteri. aitäh, härra juhataja, härra nagu Graf Lambsdorff. mul on hea meel, et ma saan siin sõna võtta, ma sooviksin aga nagu kinnitada seda, mida ütles juba proua Saifi mul on hea meel selle üle, et asi on liikunud juba nii kaugele äh, mul ei ole küll mitte midagi selle projekti vastu, kuid mul on mõned äh, lahtised küsimused. Äh, loomulikult, kui meil on siin äh, külalisi Valgevenest ja kui siin viidati Araabia kevadele, ma olen kõikides nendes riikides käinud, loomulikult me saame ainult kinnitada, et me toetame demokraatiat, aga me peame alati eneselt ka küsima, kas meil on selleks õiged vahendid ja nagu teie küsisitegi, Euroopa Inimõiguste ja Demokraatia rahastamise vahend, need on enese olemasolu õigustanud, siis minul tekib küsimus, miks ei võiks kasutada sedasama vahendit nende samade ülesannete täitmiseks, milleks praegu mõeldakse luua Euroopa Demokraatia Sihtkapitali uus äh, struktuur on kindlasti valitsustevaheline ning minu mulje sellest on jäänud, et Euroopa Liidu liikmesriigid äh, hakkavad maksma sellesse äh, sihtkapitali ning siin tekib muidugi küsimus, kes maksab kui palju ning tekib ka kontrolli küsimus. ma kuulsin siit, et Graf Lambsdorff ütles, et kontrolli teostab Euroopa Parlament. aga et parlament aga et seda kontrolli on vaja, selles osas ei ole mitte mingisugust kahtlust. kes hakkavad toetusraha saama, siin on selge, et kõigepealt just kohapealsed kodanikuühiskonna esindajad, nende jaoks peab see raha olema määratud, aga siin võib kergesti tekkida ka vigu. näiteks Saksamaalt Konrad Adenaueri fondi näite varal me võime kinnitada, et et niisuguseid fonde on küll palju ja väga paljud fondid on saanud ka kogemusi vastavatest riikidest just selles osas, et Äh, raha makstakse, äh, seda küll tahetakse vältida, äh, aga seda ei õnnestu alati vältida, et raha makstakse tihti mitte kõige parematele adressaatidele ning siin peaks olema siis parlamendi ülesanne tagada, et raha läheks õigetesse kätesse ning siit ma jõuangi selleni, et meil peavad olema kindlad tingimused, meil peavad olema põhimõtted, mille alusel Euroopa Demokraatia Sihtkapital seda raha annab ning siin peame meie parlamendina just oma rolli mängima. aitäh, härra Pötering, aitäh julgustavate sõnade eest, me püüame neid arvestada ning nüüd annan sõna kolleeg Veronique de Kaiserile sotsiaaldemokraatide nimel. <laughs> suur tänu teile, suur tänu, härra raportöör ma jagan meie eh, toetust eh, ka seda, mida minu fraktsioon on üles näidanud selle uue kontseptsiooni vastu, ma ei hakka veel seda uueks eh, instrumendiks nimetama, ühesõnaga, et me toetame seda, et on olemas miski, mis on paindlikum, mis toetab riike, mis on liikumas demokraatia suunas ma arvan, et äh, tõepoolest ähm, nendes paljudes Euroopa äh, rahastamisvahendites, mis äh, seni eksisteerisid, oli veel vajakajäämisi, kuid ma praegusel hetkel veel jagan siiski ka teatud määral seda ettevaatlikkust, mida kolleegid on siin väljendanud, eriti härra Pöttering, eriti puudutab see just võimalikku dubleerimist, tegevuste dubleerimist, ning äh, samuti ka seda, et me peaks täpsemalt defineerima, mida me tegelikult tahame. kolm küsimust, äh, mille äh, osas oleks vaja edasi mõelda. kõigepealt tegu on Euroopa rahaga ja tegu on ka meie pädevustega. ja me, mis on parlamendi roll selle kõige juures? me kindlasti saame suuniseid välja töötada, eh, me saame kontrollida, kuidas vahendeid kasutatakse, see on miinimum, kuid ma sooviksin, et siin oleks ka poliitiline tasakaalustatus, eh, meie eh, parlamendis oleme ju kõik, kuulume poliitilistesse fraktsioonidesse ja ka neid peaks kaasama, see võib-olla muudab asja keerulisemaks, kuid see on siiski demokraatia jaoks oluline ma sooviksin ühtlaselt olemasolevaid äh, instrumente selle uue instrumendiga ei nõrgendataks äh, ja ma soo-, seda tähendab nii nende tegevuste mittedubleerimist kui ka nende rahastamist. kui Euroopa eelarves on vahendid olemas selleks, ma tahaks teada, kus need vahendid on ja kui äh, peab Eh, Euroopa inimõiguse ja demokraatia initsiatiivi eh, eh, realt raha ära võtma, siis minu meelest see nõrgestab viimase tegevust ja see tähendab minu meelest seda, et nõrgestatakse seda, mis juba olemas on, seda ei, seda, see ei ole õigustatust. mina leian, et samuti oleks oluline, et me suunaks oma tegevuse kohe äh, et nendele, kes tegelevad, tegutsevad koha peal, on öeldud, et Euroopa institutsioonid, delegatsioonid koha, tegutsevad koha peal, neil on samuti kogemusi, samuti. ma olen nõus sellega, jah, et poliitilised fondid, eh, eh, kodanikuühiskonna esindajad ja nii edasi, need, kes seal kohapeal elavad, neil on kogemused, mida me peame oskama ära kasutada. Nemad oskavad meid informeerida, väga hea. selleks, et toetust eh, Äh, jagada, kuidas seda kohapeal teha, selles osas on väga raske kokkuleppele, sellepärast et äh, poliitilised äh, fondid ei ole samuti neutraalsed, sootud olevused, neil on samuti oma päritolu, oma põhimõtted. mõelgem näiteks selliste oluliste organisatsioonide peale, nagu need on Saksamaa erifondid. meil peaks olema võimalik kõik eh, need eksperdid, kõik need organisatsioonid, ühendused kaasata endaga koostööd tegema ja, eh, ja samas ikkagi kõige olulisem on pöörduda kohe eh, nende poole, kes tegutsevad kohapeal, kes kohapealset olukorda kõige paremini tunnevad, aitäh. Barbara Lohpiller. suur tänu, ma arvan, et rohelistel on rohelised on esitanud väga palju muudatusettepanekuid, mul on väga hea meel selle üle, et enamus neist eh, kaasati sellesse raportisse ainult, ainult eh, eh, ainult ühes küsimuses, mis puudutab inimõiguste demokraatia instrumenti, selles osas see jäeti välja Ehm, välisasjade nõukogu järeldustes öeldi, et äh, sihtkapital tuleks kiiresti ehm, tööle panna, kuid samas äh, väga palju peaks veel tööd ära tegema, et täpsustada, ehm, mida täpselt see sihtkapital tegema hakkab ja mis on tema lisandväärtus. ma sain teada, et äh, me pea-, ta peaks kiiremini reageerima ja peaks olema tal konkreetselt rohkem vahendeid kui demokraatia inimõiguse instrumendil, kuid samas, mida see konkreetselt tähendab? mis tähendab innovaatiline lähenemine, kuidas lahendada seda probleemi, et mismoodi on on innovaatiline anda suuri vahend, rahalisi vahendeid ühele inimesele, samas et anda organisatsioonile. mina pole sellele küsimusele veel äh, vastuseid saanud. kritiseeritakse Euroopa ähm, äh, bürokraatiat, jah, see kriitika on õigustatud, kuid äh, näiteks sel nädalal toimus ülemaailmne vabaühenduste kohtumine, kes kritiseerisid praegust olukorda ja tegid ettepanekuid, kuidas olukorda parandada nii et ma loodan, et meil on võimalik saada lahendusi neile küsimustele. Ähm, palju tänu proua Lohpillerile ja järgmisena saab sõna kolleeg Angorakis. suur tänu. Äh, suur tänu, ka mina sooviksin kõigepealt äh, täiesti otsustavalt äh, toetada Euroopa demokraatia sihtkapitali loomist ning ma sooviksin rõhutada, et see peaks olema üks võimalikest paljudest vahenditest. mul on kahju, et siin liigutakse edasi nii kõhklevalt. kui me omal ajal püüdsime kreeklasi aidata äh, Hunda vastu välja astuda, siis no, äh, me nägime samuti, et äh, niisugune demokraatlik toetus võib teha väga palju. oluline on toetada just lihtsate inimeste võitlust töötajate, kaitsta töötajaid imperialismi äh, eest ning äh, meil on vaja leida vahendeid äh, inimõiguslaste jaoks. me näeme, et taoline mm, sihtkapital on ka Ameerika Ühendriikides loodud, mm, kuid mõelgem, mida nad on saavutanud, vaatame, mis toimub Prantsusmaal just äh, USA-s näiteks äh, on neid rahalisi vahendeid tihti kasutatud valesti hoopis paremäärmuslaste toetamiseks äh, ning kui me oleme, me oleme näinud väga palju erinevat värvi revolutsioone, ning ma leian, et see, kuidas me praegu siin püüame luua niisuguse vahendi, millega me tahame sekkuda teiste riikide siseasjadesse, siis ma leian, et see ei ole ka õigustatud. kui me tahame aidata luua juhtimisorganisatsioone, siis äh, tek-, juhtimisstruktuure, siis tekib küsimus, mil määral on meie abi õigustatud äh, ning äh, milline on see lisandväärtus, kas me hoopis ei halvenda olukorda? aitäh, nüüd saab sõna kolleeg Andrei Tšip. <clears throat> suur tänu. mõned äh, siin, nii mõndagi siin öeldust näitab, et meil on soov uut instrumenti luua. aga on ka neid, kes on öelnud, et sellel uuel instrumendil pole midagi teha, puuduvad asjakohased eesmärgid. ja arvatakse, et see võib riikide siseasjadesse sekkumise kaasa tuua leian, et see instrument peaks, seda instrumenti peaks kasutama riikides, kus demokraatiat pole. riikides, kus demokraatia on nõrk, selle instrumendi eesmärgiks peaks olema ait-, aidata kodanikuühiskonda, toetada väärtuslikke algatusi ja ma arvan, et siis oleks meil kergem jõuda kokkuleppele. ja loomulikult peaks see instrument täiendama olemasolevaid vahendeid ja ettevalmistavas faasis ja ka härra Lambsdorfi ettepanekutes ei näe ma mingisugust ohtu, et äh, see hakkaks, äh, see kattuks demokraatia inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi või naabruspoliitika rahastamisvahendi äh, töövaldkondadega. on täiesti selge nii raportööri lähenemisest, et selle instrumendi eesmärgiks, selle sihtkapitali eesmärgiks on äh, toetada jätkusuutlikku demokraatiat, toetada demokraatiat, mis on hapras seisus. demokraatiat ja seda tuleks toetada nii, et seda, see ei oleks sekkumise riigi siseasjadesse, vaid et see võimaldaks võimalikult paljudel abivajajatel abi saada ja, ja, ja et abi jõuaks otse nendeni, kes vajavad toetamist. proua Vitška kirjeldas meile täpselt, äh, millised on sellise sihtkapitali loomisega kaasnevad riskid. Aleš Bieletski juhtum. tema käis välisasjade komisjonis, äh, kõneles meie ees ja äh, see on näide sellest, mis võib juhtuda siis, kui äh, on liiga palju läbipaistvust, kui me räägime, kel-, kõigile täpselt, kellele me raha anname, siis äh, võib hakata, võib keegi hakata neid inimesi taga kiusama, seda inimest hakati taga kiusama siis, kui ta käis meie komisjonis, me peame selle instrumendi puhul tagama, tagama kiire lähenemise, aga ka vajadusel aitäh kolleeg Kovalt!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 meil on vaja leida vahendid ka paljude muude taoliste instrumentide jaoks ning kui ma vaatan meie eelarvet, siis tekib mul küsimus, kust need vahendid leitakse. mul on ka kaks sisulist küsimust, esimene puudutab noorsugu. me peame pöörama tähelepanu sellele, et et olukord maailmas on muutunud, tehnoloogia on muutunud. me näeme seda mitte ainult Aafrikas, vaid kogu maailmas. noortel on täiesti unikaalsed neile omased probleemid Need on seotud nende asumisega, nende aktiivse sekkumisega avalikku ellu. Nad kasutavad hoopis teist tehnoloogiat, nende ellusuhtumine on hoopis teine. härra, kui ma meenutan, mida ütles härra Pöttering fondide kogemuste kohta, siis ma näen, et ka nende fondide tegevust on vaja kohandada. demokraatia peab arendama, arenema ning äh, me peame äh, äh, oma tegevuse mudeleid muutma kaasaegsemaks. seda peab nägema eraldi ideoloogiate arengust ning see on väga oluline probleem. Ähm, ähm, suur tänu ma, võttes arvesse, et meil oli väga elav ja, ja e, intensiivne arutelu, aga ka tõlkidel on õigus eh, lõunapausile minna, siis e, anname võimaluse kiirelt vastata mõningatele küsimustele ja siis ma lõpetan sellega ka e, kohtumise. suur tänu ja ma sooviksin härra Popovski eh, eh, pidi minema kiireloomulisele kohtumisele Euroopa Liidu Nõukogu, ta ei saanud kahjuks sellega seoses siia tulla. ma sooviksin tänada härra eh, Graf Lansdorfi tema hea raporti eest ning tänan ka variraportööre I e, EAS-i poolt e,. mul on väga hea meel selle üle, et äh, me oleme enam-vähem samal lainepikkusel. see on väga soovitav, see näitab ka seda, kui äh, huvitav meie jaoks see arutelu on ning ma kuulan suure huviga ka kolleegide arvamusi erinevatest paneelidest ning äh, see näitab, kui oluline selline instrument on ja kui ruttu me peame ta kasutusele võtma. ma arvan, et me kõik saame sellest aru, kui aasta alguses me üritasime adekvaatselt reageerida muutustele Põhja-Aafrikas. kuid jah, spetsiifilisemalt rääkides, ähm, töö jätkub detailsemalt, äh, vastuseid on vaja, töögruppe pannakse varsti kokku ning meie ei, oleme täiesti veendunud selles, et ilma Euroopa Parlamendi poolse panuseta me seda tööd teha ei saaks, et detailsematele küsimustele saab just niimoodi kõige paremini vastuse ning Euroopa Parlamendi roll on meie jaoks väga nähtav mitte ainult töögrupis, vaid ka ülevaate ja kontrolli faasis ning mis puudutab rahastamist, siis me ei arvanud kunagi, et sihtkapital võtab endale eh, demokraatia ja inimõiguste instrumendi eh, vahendid, see viimane on meie jaoks samuti oluline ning me ei soovi tema toimimist kuidagi küsimärgi alla seada kuid äh, praegu on siiski tühik, millega ähm, äh, demokraatia inimõiguste instrument äh, hakkama ei saa ja meie leiame, et demokraatia sihtkapital peaks just selle tühiku täitmisega hakkama saama. me ei soovi abisaajaid kuidagi segadusse ajada, me soovime põhimõtteliselt nii-öelda seemneraha anda neile, kes üritavad organiseeruda äh, ja kes üritavad leida parema ruumi loomist pluralismi ja parema demokraatia nimel, kuid kui nad juba tegutsevad, kui nad on juba jalad alla saanud, kas siis aktivistid, noored, ajakirjanikud, siis peaks nad olema võimelised juba taotlema toetust demokraatia inimõiguste instrumendist või mujalt. meie jaoks on asi täiesti selge, mitte mingisugust kattumist ei ole ja ähm, minu meelest on siin olemas nii äh, teineteise täiendamine kui lisandväärtus. ning mis puudutab konsulteerimist, koostööd teiste äh, osapooltega, vabaühenduste ja poliitiliste ühendustega, siis meie leiame, et see on esmatähtis, väga palju on neid, kes äh, on kogenud, kes toetust, kelles oskaks toetada üleminekuperioodi, ma arvan, et me peaks neist õppust võtma, aitäh! suur tänu teile! selle eh, hea eh, kokkuvõtte eest ning ma tahaksin kokkusoleku lõpetuseks tänada sekretäriaati, eh, meie töötajaid, kes selle kuulamise korraldasid ja me töötame edasi oma soovituste kallal selle projekti kohta. ootan suure heameelega koostööd kolleegidega ning lõpetuseks sooviksin öelda veel kaks asja, mis on olulised. kõigepealt muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on viieteistkümnes detsember, järgmine nädal ja kõik kirjalikud muudatusettepanekud, äh, noh, tegu tuleks esitada enne seda kuupäeva ning äh, järgmine meie kohtumine on esmaspäeva õhtul Strasbourgis kell kaheksateist kolmkümmend ning äh, seal on kohal ka Catherine Ashton. suur tänu teile. aitäh, et siia tulite ja nägemist